päevakorrapunkt, kallid kolleegid, on nõukogu ja komisjoni avaldused, mis on seotud väidetava merele tagasisaatmisega Kreeka rannikult Farmakoniisi saare juurest, mille tulemuseks olid pagulaste surmajuhtumid, väidetavalt siis. esiteks saab sõna härra Venizelos, kes teeb siis nõukogu nimel avalduse. palun, teil on sõna suur tänu, härra president, daamid ja härrad. ma olen siin eesistuja nõukogu äh, esimehena siin, aga ma olen ka Kreeka välisminister nii et mõlemas rollis äh, esinedes tahaksin ma kõigepealt väljendada tohutut kurbust äh, selle üle, et merel kaotati selle traagilise intsidendi käigus elusid nii Kreeka valitsuse kui rahva nimel. meil on olnud palju traagilisi olukordi, nagu see seal Farmakonisi saare lähedusel, läheduses ja kõige suurem neist Lampeduusa tragöödia. ja me oleme näinud, missugune surve on sellele piirkonnale viimasel ajal olnud ja vaatamata ka meie Kreeka piirivalvurite jõupingutustele on ikkagi surve suur, samuti me oleme rääkinud Kreeka ja Bulgaaria maapiiride äh, avaldatavast survest immigrant, immigrantide poolt. ja kuna meie rannikujoon on nii pikk, siis me peame kaitsma ja hoidma nii pikka Euroopa välispiiri ja meil on vähe selleks ressursse. nõnda on sellised intsidendid nüüd hoopis teistsugused kui need, mida me varem nägime. kuna Süürias on kriis ja kodusõda, siis sealt tuleb tohutul hulgal pagulasi. iga päev on selliseid intsidente ja farmakonisti tragöödia on tüüpiline näide sellest öö, rändesurvest. näiteks augustis kaks tuhat kaksteist oli olukord Ida-Egeuse merel öö, Äh, muutus olukord palju hullemaks, dramaatiliselt hullemaks. kahe tuhande kaheksandal aastal oli viisteist tuhat intsidenti, kuid siis see arv vähenes märkimisväärselt, aga kasvas taas, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oli meil vähem, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oli vähem intsidente, aga augustist kaks tuhat kaksteist, kui Süüria olukord halvemaks läks, on selge kasv olnud. Kreeka piirivalve peab patrullima rohkem kui kahe tuhande ruutkilomeetri suurust ala Ida-Egeuse mere piirkonnas. ja sinna piirkonda jääb ju terve hulk saari ja saarekesi, kaljusaarekesi ning seni on ette võetud päästeoperatsioone kolme tuhande kahesaja kahekümne isiku suhtes, mis moodustab kakskümmend üheksa protsenti kõigist nendest, kes on ebaseaduslikult ja ilma reisidokumentideta Kreekasse sisenenud. sel konkreetsel juhul märkasid meie maajõud Türgist lähtuvat kalalaeva ja me informeeriti kohe piirivalvet, kes läks kohale, ilm oli väga halb, tormine ja nõnda see tragöödia juhtus. ja selle tulemusena sai siis terve hulk inimesi surma. see intsident on taas kord näidanud meile, kuivõrd tähtsad probleemid need on. meie merendusminister härra Varvitsiotis saatis kirja ähm, Euroopa Nõukogu inimõiguste volinikule ja ka volinik Malmströmile ja on ka sõltumatu uurimine käima lükatud, me tahame põhjalikult välja uurida, mis toimus ja tahame saada terve tõe teada ja pean ja kinnitan teile, et ei ole mingisugust põhjust, et me kuidagi ei läheks selle asjaga täiesti põhjani see õnnetus peab toimima kui katalüsaator. ma praegu veel ei tea nende uurimistegevuste tulemusi, olen kuulnud ka, et Frontexil on oma info, meie piirivalve on andnud kõik andmed ja informatsiooni, mis neil kirja läks logiraamatutesse, mehhanism, kirjapanemise mehhanismidesse ja Bulgaariaga seoses, millest me just varem rääkisime, olen ma öelnud ka seda, et Euroopa Liit peab näitama üles solidaarsust, õiglane ja proportsionaalne koorma jagamine, see on põhimõte, mida tuleb kohaldada. meie oleme iga päev surve all ja me peame paika panema sellise institutsioonilise raamistiku, millest, mida ma juba tutvustasin. see on üks meie eesistumise prioriteete, see peaks olema ka Itaalia eesistumise prioriteet, mis järgneb, me tahame äh, luua veelgi integreerituma strateegia selleks, et hallata rändevoogusid. meenutagem, et seda on ülemkogus korduvalt arutatud nii oktoobris kui detsembris läinud aastal ning justiits- ja siseasjade ministrite nõukogu äh, kahekümne neljandal jaanuaril Ateenas mitteametlikul kogunemisel pidas samuti vastava arutelu, kohal oli ka volinik Malmström, prooviti leida lahendusi äh, siis Stockholmi järgses, äh, järgsel ajastul. ning Euroopa Komisjon loodetavasti esitab ka oma ettepanekud ning loodetavasti Euroopa ülemkogu viib ka juunikuuks selle programmi lõpule, mis puudutab siis rändevoogude haldamist. me peame reageerima inimeste igapäevastele muredele. Need vaesed inimesed, kes otsivad kaitset kes püüavad põgeneda nendest ebainimlikest tingimustest, mis valitsevad Süürias ja paljudes muudes Lähis-Ida riikides. nõnda siis eesistuja ja Kreeka valitsuse nimel tahan teile kinnitada, et see uurimine saab olema põhjalik ja õiglane. me saame sellest olukorrast väga hästi aru, teeme koostööd komisjoniga ja loodame, et see kõik saab olema tõhus, aitäh! aitäh, nüüd kuulame ära komisjoni poolse seisukoha ja selle esitab meie sõber ja kolleeg Cecilia Malmström, teil on sõna, jah. mu daamid ja härrad, härra välisminister, ka mina tahaksin loomulikult hakatuseks väljendada omapoolset kaastunnet äh, Farmanisi juhtumi pärast, äh, inimelõude äh, ja kannatuste pärast me oleme väga mures Kreeka migratsiooni olukorra pärast, sest päris tükk aega oleme me juba olnud äh, koostöös Kreeka võimudega selleks, et püüda aidata neil luua äh, töötavat migratsioonipoliitikat, mis on vastavuses rahvusvaheliste ja rahvuslike reeglitega. loomulikult tööd on veel väga palju teha ja loomulikult me aitame jätkuvalt Kreekat äh, alates äh, migratsioonisüsteeme, piirikaitset ja muud. hiljuti äh, esitati väga tõsiseid süüdistusi tagasilükkamise kohta Türgis ja see on loomulikult häiriv, nagu minister selgitas, me peame kogu aeg ühendust võimudega kõigi nende süüdistuste suhtes, jälgima olukorda koha peal, muuhulgas ka Frontexi kohaloleku kaudu. selle konkreetse intsidendi puhul siiamaani saadud informatsiooni kohaselt tundub olevat tegemist öö, äh, otsingu ja päästeoperatsiooniga, see ei olnud piirikontrolli operatsioon. Äh, ilm oli väga keeruline tol õhtul ja loomulikult on raske teada, mis täpselt toimus. inimelude kadu, äh, kaotus on alati vastuvõetamatu. järgmisel hommikul peale seda intsidenti olin Ateenas ja rääkisin asjaomaste ministritega, minister Dendiasega, kes on tsiviilkaitse ja härra ministeer- äh,, Vachiotis, kes on äh, merendusminister. väljendasin omapoolset muret ja palusin neil läbi viia iseseisev uurimine, nad ütlesid, et nad seda ka teevad. me oleme kutsunud neid ka üles astuma kõiki vajalikke sammu, et taolised ol-, äh, situatsioonid tulevikus üles ei kerki. loomulikult kasutan siin jälle võimalust, kutsudes üles Kreek-, või meenutades Kreekalt, Kreekale ja teisi, teistele, et taolisi päästeoperatsioone läbi viies peavad liikmesmaad kinni pidama kõikidest migrantide inimõigustest ja eriti ähm, eriti äh, mitte neid merele tagasi lükkama, see äh,, selline asi on täiesti ebaseaduslik ja lubamatu. asüülitaotlejad äh, piiriolukorras peavad pääsema äh, asüüliprotsessile ligi eh, need kolmandate riikide kodanikud, kes tahavad varjupaika taotlejad, ehk siis kiire, põhilik, põhjalik ja täielik uurimine annab meile võimaluse aru saada, mis selles väga, eh, mis toimus tol väga traagilisel õhtul farmakoosis, aitäh! aitäh, volinik! alustagem nüüd kõnelejatega, kes võtavad sõna poliitiliste fraktsioonide nimel. kõigepealt Maria Matšanoku Giannoku Euroopa Rahvapartei nimel, teil on üks koma viis minutit. aitäh, esimees, ma tahaksin tänada ministrit esi äh,, eesistujana ja komisjoni selgituste eest. see oli pääste, päästeoperatsioon kell kaks öösel. aga on äh, mainitud ka kahtlusi, kogu see teema on saadetud prokuröri kätte ja siin saab äh, tulema väga konkreetne vastus, aga volinik, ma tahaksin midagi selgitada. Kreeka peab toime tulema väga suure hulga immigrantidega ja põgenikega. Te mainisite täiesti õigesti. Äh, varjupaiga andmise küsimus, aga on inimesi, kes muudavad teiste lootused kaubaks teine teema, mille suhtes on kokkulepe olnud ole, äh, ka olemas juba. kuid kokkulepe, mis ütleb, et esimesed kolm aastat mingit tagasivõtmist ei ole. selline on kokkulepe Türgiga, see on Euroopa küsimus, mitte ühe riigi küsimus ainult. Need piirid on meie ühised piirid, sellepärast meil ongi Frontex. teisest küljest meie naabrid peavad aru saama sellest, et kui nad tahavad häid suhteid Euroopaga, siis nad peavad tegema koostööd võideldes nende inimhingede kauplejatega, kes saavad rikkaks ekspluateerides neid inimesi, kes otsivad paremat tulevikku. see on peamine probleem. ja ma arvan, et proua volinik, teil on vastutus teha selle kohaseid ettepanekuid. Te ütlesite, et meil peaks olema palju euroopalikum lähenemine, palju rohkem solidaarsust liikmesmaade vahel rohkem jõupingutusi tegelikult. Euroopa ei saa loomulikult oma uksi kinni panna, aga ta ei saa neid ka täiesti pärani lahti lükata, sest see tähendaks halbu tingimusi getosid. ala, mis peaks olema rahu, jõukuse ja edu- ja demokraatia ala, aitäh! aitäh, proua Tšernaku! nüüd sotsialistide nimel proua Maria Eleni Koppa, kaks minutit. aitäh, esimees. Farmakoniisi äh, viieteist ohvriga tragöödia ei ole ainult Kreeka probleem, nii nagu Lampedusaskis, kus sada viiskümmend ohvrit äh, äh, hukkus, ei ole puhtalt äh, Itaalia probleem, mõlemad on Euroopa probleemid ja see näitab, et Euroopa Liit ei ole suuteline välja pakkuma integreeritud immigra-, immigratsioonipoliitikat, nõudes Dublin kahte ja keeldudes õiglasest jaotusest. see surve, mis on äh, lõuna, äh, lõunapoolsetel ähm, liikmesmaadid, äh, liikmesmaadel, see tähendab, et on ohvreid, peamiselt naisi ja lapsi ja see ei lõpegi, härra esimees. härra eesistuja, on olemas Kreeka probleem. ja selleks on ministri avaldused. härra Levjasku ütleb, et meil on õnnetus, et meil on teise klassi immigrandid, paljud need, neist on aga ju pärit äh, sõjakolletest ja neile tuleb loomulikult varjupaika anda ja seda paar päeva peale farmakoniisi ohvreid. teine probleem on loomulikult need deklaratsioonid, härra Mavritšotis avaldused mereministri omalt, kes mõistab hukka inimõiguste voliniku avalduse, öeldes, et tema tahab luua äh, probleem, probleem, poliitilisi probleeme äh, Kreeka jaoks ja õnnitleb neid teenistusi enne, kui uurimine läbi on ÜRO põgenikekomisjoni avaldused on täiesti teised kui need, mis nad ütlesid äh, piirivalvetele. üsna hea, äh, üsna hästi tuntud ajakirjanik ütles, kas see pole küüniline? see on hullem veel, see on küünilisus, mis täiesti hülgab, põlgab teisi kodanikke, kuid äh, põlgus teiste kodanike vastu on põlgus inimõiguste vastu. aitäh, aitäh, Maria-Heleni! nüüd üheminutiline kõne härra Chrysolegos roheliste nimel aitäh, esimees. mõnes mõttes oli mul väga hea meel kuulda eesistujat, kes palus vabandust ja väljendus. ütles, et Kreeka ühiskond peab kahetsema, sest Kreeka ühiskonnast ei tulnud mitte mingisuguseid kahetsusnoote ning äh, on väga erinevaid arvamusi selle äh, sündmuse suhtes, enne kui uurimine alustati. on oluline uurimine läbi viia ja mitte otsustada enne, mis seal siis toimus, enne kui uurimine on lõpetatud, sest äh, mereminister tuli välja selliste avaldustega, mis kirjeldasid olukorda, mis seal toimus, enne kui uurimine läbi sai. niisiis on selge, et need avaldused sisuliselt kritiseerivad seda, mida teine minister ehk siis äh, tsiviilkaitseminister ütles, see, kes rääkis äh, teise klassi kodanikest, selle eest tuleks, selle vastu tuleks olla, siin Euroopa Parlamendis peaks palju olema teistsugune lähenemine. loomulikult see, mis toimub, on ka Euroopa äh, kohustus. see on see, mida Euroopa Nõukogu aruanne ütleb. seitseteist tuhat inimest on äh, uppunud Vahemerre, püüdes jõuda Euroopasse, kes on need inimesed? mõned mingid tundmatud, kas need on ainult äh, ebaseaduslikud võrgustikud, ei, need on inimesed, kes püüavad äh, surmast pääseda, kui nad lähevad ülekoormatud paatidesse. Need, kes uppusid Lampeduusad ja ka teistes vetes, ka Kreeka vetes, on inimesed, kes püüavad põgeneda sõjatsoonidest. see, mis toimus Farmakoniisis on see, et need inimesed olid Afganistanist ja Süüriast, nii et meil peaksid olema teistsugused poliitikad Euroopa tasandil. Euroopa Liit ei tohiks avaldada meile survet, et me sulgeksime oma äh, suletud piiride suunas. inimesed, kellel on täielik õigus äh, saada põgeniku staatust, peaksid saama selle legaalselt. kallid kolleegid Te panete mind väga ebamugavasse olukorda, sest ma pean teile meenutama, et teie aeg on piiratud siin. nii et iga kord keegi parlamendiliikmetest, nagu eelnev, eelkõneleja ületab oma kõneaega, tähendab seda, et keegi teine ei saa kõneleda, sellised ei ole selle koja reeglid. niisiis kutsun teid siiralt ja üsna piinlikult üles palun pidage kinni oma eraldatud kõneajast, kui muid lahendusi ei ole, siis ma pean lihtsalt teie mikrofoni kinni äh, panema kaks-kolm sekundit peale seda, kui teie aeg läbi saab. ma väga vabandan. härra Huntis, ma ei viita mitte konkreetselt teile, kuid üks minut ja kuue äh, fraktsiooni nimel. aitäh, praktikast ja poliitikat kogu Kreeka piiris ei ole mitte häbiasi Kreekale, vaid häbi kogu Euroopa Liidule. ja yes. see, nii on kirjutatud Amnesty Internationali raportisse möödunud aasta juunis. Ähm, mis puudutab farmakonisi traagilist sündmust, siis ähm, Kreeka võimude sammud, see tagasilükkamine, seda on minevikuski hukka mõistetud, mida meil tegelikult vaja on on sõltumatu uuring, uurimine, et aru saada, kes selles süüdi on. proua Malmström, kui palju inimesi veel peavad uppu, uppuma Vahemerre, enne kui me saame aru, et me peame täiesti oma immigratsioonipoliitikat muutma, asüülipoliitikat äh,, äh inimõiguste kaitset muutma kogu Euroopas. meil on vaja kohest tõhusaid meetmeid millega päästa immigrante avamerelt, meil peavad olema vastuvõtukeskused, äh, sissetulemiskohtades, meil on vaja uut seadusandlikku raamistikku, mis hoolitseb selle eest, et meil on õiglane ja aus immigrantide jaotus kõikides Euroopa Liidu riikides. aitäh, nüüd on, ole, on läbi saanud äh, poliitiliste, poliitiliste fraktsioonide nimel äh, sõna võtta soovinud, nüüd läheme järgmiste kõnelejate juurde ja järgmine on proua Holmaier, kel on poolteist minutit aega. esimees, volinik, minister, taaskord inimesed, lapsed, kes põgenevad, põgenesid elu eest, on surma saanud. Äh, piirivalve informeeris Frontexi kirjalikult, et Pharmaconisis toimus selline harjutus, millega Frontex ei ole seotud olnud ning Kreeka piirivalveraportid on diametraalselt vastupidised tunnistajate ütlustele. see, mida ütleb piirivalve, see ei saa olla Frontexi järeldus. me peame uurima öö, seda tagasilükkamise viidet ja teeme, tegema täiemahulise uuringu. mis puudutab seda, et piirivalve on seotud taolistes operatsioonides ilma Frontexita, siis taolised ebaselged üritused tekivad ikka ja jälle uuesti. Frontex on mõeldud selleks, et aita kõiki. me tahame päästa põgenikke, me tahame toetada rahvuslikke võime ning läbi viia Euroopa plaane. eelarvamuslikud rünnakud on vastuvõetamatu, isegi Frontexi äh, ametnikel ja piirivalvuritel on õigus õiglasele kohtlemine me peame pöörama tähelepanu ebainimlikele sammudele, mida teevad inimestega kaubli-, kaubitsejad, Türgi võimude ebaselgele rollile ning need, nendele põgemisteedele, mis on olemas kogu Türgis. see, need ühised operatsioonid öö, on tegelikult öö, jama, sellepärast et Euroopa kaotab ülevaade. aitäh, nüüd annan sõna Arsenisele üheks minutiks aitäh! täna tahaksin äh, ka isiklikult avaldada ähm, kaastunnet äh, nendele, kes äh, hukkusid ja, ja ka nendele, kes küll jäid ellu, aga mm, kaotasid oma lapsed, naised, nad ütlesid, et, et rannavalve tahtis meid uputada, me lasime lapsest lahti selleks, et nad näeksid, et me oleme tõsiselt hädas, naised karjusid, hüüdsid appi ja me oleksime kõik äh, uppunud, kui ei oleks äh, selline tehniline intsident juhtunud, et keegi viskas mingi puidutüki ja me saime sellest kinni äh, hoida. me peame loobuma silmakirjalikkusest ja ütlema selgelt välja, et valitsused on kaasosalised, nad ei pea kinni õigusaktides sätestatust, ei austa isikute vabadusi ja õigusi. mitte kedagi ei tohiks tagasi tõugata merele rannavalve poolt, see on ilmselge hukkamine ja minister, teie olete ka selles süüdi aitäh, ähm, annan üheks minutiks sõna ka härra Angurakisele. aitäh, äh, Farmakonisi tragöödia on Euroopa Liidu agressiivse poliitika tagajärg ning äh, Pasoki äh, poliitika tagajärg tegemist on selliste ühiste repressiivsete operatsioonidega jah, me ei suuda toime tulla sisserändajate voogudega ja valitsused eh, oma imperialistliku sekkumise kaudu, valitsused, liikmesriigid, eh, NATO suruvad maha rahva õigused, me peame nad peatama, peatame Euroopa süsteemi, Frontexi tegevuse, me peame andma pagulase staatuse nendele, kes on tulnud äh, sõjapiirkondadest, me peame andma neile ähm, reisidokumendid, et nad saaksid äh, reisida teistesse, liikuda teistesse liikmesriikidesse, me peame austama Dublin kahe nõue, nõudeid. aitäh. nüüd saab äh, üheks minutiks sõna härra Kumutsakos, te olete viimane meie esinejate nimekirjas. aitäh Farmakoniisi saare lähedal aset leidnud sündmus oli tõesti traagiline. Mm, tege-, tegemist oli juhtumiga merel, olud olid rasked, ühelt poolt on meil riik oma institutsioonidega ja riik vastu, vastavalt rahvusvahelisele õigusele, rahvusvahelistele konventsioonidele ning äh, kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega ähm, peab kaitsma oma piire teisalt kõik need inimkaubitsejad, nende võrgustikud kasutavad ära meeleheitel inimeste häda. õigus elule, olen nõus, on kõige alus, see on absoluutne põhiõigus, inimõigus, siin ei saa teha mitte ühtegi erandit, aga teisalt meie piiride kaitse ja julgeolek on samuti meie riikide väga oluliseks ülesandeks ja seda ülesannet Kreeka püüab täita, olles suure sisserändajate surve all. oluline on see, et me uuriksime seda, mis ehm, sellel ööl toimus. Kreeka on väga raskes olukorras selge, et Kreeka peab täitma oma ülesandeid, aga ka Euroopa Liit peab seda tegema. aitäh! aitäh! meil on kaks saadikut, kes soovivad sõna vaba mikrofoni voorus. nagu te teate, siis igaüks saab sõna täpselt üheks minutiks ja ei, ei sekunditki rohkem. kõigepealt proua Veržea, palun. no, no tee mikrofon le drame de farmagonisi a fait douze morts neuf enfants. farmagonisi tragöödia tulemuseks oli kaksteist surmajuhtumit üheksa last kaks naist see ei olnud juhuslik me oleme palunud seda arutelu sellepärast et vabaühendused ja paljud teised on seadnud kahtluse alla Kreeka piirivalve käitumise seda on just ütelnud pealtnägijad Ehm, neid on, inimesed on tagasi lükatud merele ja see on täiesti aktsepteerimatu. kui probleemid on kasvanud kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast peale, sellepärast, siis sellepärast, et Kreeka on sulgenud oma maapiirid. kahe, kümne aasta jooksul on olnud kakskümmend viis tuhat surmajuhtumit Vahemeres ja see uus draama näitab meile seda, et me peame võtma vastu äh, teksti, mis käsitleb inimeste päästmist merel veel enne seda, kui selle parlamendi ametiaeg lõpeb. meil on kakskümmend kaheksa liikmesriiki, kui me kõik tulijad laiali jagaksime ja katkestati, nüüd saab sõna härra Murphy. suur tänu, äh, minister Venizelos, teie valitsus ei ole täitnud oma ülesandeid, ähm, teie kätel on veri kam-, äh, voli, komisjoni kätel on veri, nende veri, kes viimase kahekümne aasta jooksul on tahtnud Euroopa Liitu siseneda. see mees kaotas oma naise ja kolm last, see mees kaotas oma naise ja neli last, äh, ellujäänute äh, ütluste järgi nad surid uskumatult brutaalse ebainimliku kohtlemise tõttu, kui piirivalvurid neid tagasi merele lükkasid. selline ebainimlik käitumine ei tule kusagilt niisama. see on Kreeka valitsuse ebainimlik poliitika, see on Euroopa Liidu ebainimlik poliitika hoida äh, pagulased väljaspool Euroopa Liitu ja see, mis toimub Kreekas, äh, see süsteem tuleb ära kaotada. suur tänu! Eh, hemos terminado las intervenciones y vamos a dar la palabra en primer kõnelejate nimekiri on nüüd ammendatud ning annan sõna volinik Malmströmile vastuse andmiseks komisjoni nimel. palun, proua Malmström. suur tänu, muidugi me saame aru, missuguse surve all Kreeka on ja sellepärast ma ka sissejuhatuses ütlesin, me püüame Kreekat abistada nii palju kui võimalik, tehnilist abi, praktilist abi, inimressursse ja suure hulga finantsabi selleks, et luua selline süsteem, mis aitab äh, rände, varjupaiga ja piirisüsteeme kontrollida ja korraldada nõnda, et see vastab Euroopa ja inim-, rahvusvahelisele õigusele paljud teist nimetasid äh, lisaks Varmokoniisile äh, Lampeduusat, ma olin seal, ma nägin neid äh, kirstusid, see ei ole Euroopa Liidu vääriline. see juhtub iga päev, võib-olla väiksemas mahus, aga iga päev, kui ma räägin Lampeduusa ja muude kohtade ellujäänutele, siis nad ütlevad, nad teavad, nad teavad, et neil on kuusteist, seitseteist protsenti risk uppuda Vahemeres miks nad seda teevad, sellepärast et nad on nii suures hädas. ja miks nad nii tulevad Euroopasse, sellepärast et ei ole legaalseid viise Euroopasse tulemiseks. sellepärast peame leidma nendele inimestele ohutu saabumise viisid kõikidesse kahekümne kaheksasse riiki, mitte ainult kümnesse nagu pärast. kõik kakskümmend kaheksa peavad vastutust jagama. kas pisutki avame oma piirid kõige haavatamatud, haavatam-, haavatumatele? ja seda ka Stockholmi järgse programmi raames, mida me tahame liikmesriikidele siis välja pakkuda. muidugi peame tegema koostööd ka kolmandate riikidega, keegi nimetas Türgit, just enne jõule käisin seal ja koos Türgi ministriga sõlmisime äh, vastu tagasivõtulepingu, ma loodan, et see niipea kui võimalik jõustub. samuti teeme koostööd teiste riikidega, Tuneesia, Maroko, Egiptuse, Liibüaga peaksime ka, aga see on väga raske, teate küll, mispärast, see praegu ei ole kerge nende riikidega hetkel ei ole lihtne asju arutada. Äh, inimkauplejate võrgustikega tahame äh, võidelda, aga ka nende kaudu äh, tahame tegutseda töötame ka laiemas plaanis Frontexi päästeoperatsioonide raames ning selle aasta algusest peale on Eurosuuri operatsioon samuti käiku, käima lükatud Äh, ja loodetavasti nende abil tuvastatakse väga väikesi laevu ja õnnestub ka päästa laevu, päästa elusid. solidaarsust on tarvis loomulikult terves Euroopas. ja see poliitika, mida me ajame, peab olema täies kooskõlas inimõigustega ning võimaldama nendel inimestel, kes meie piiridele jõuavad, paluda varjupaika. ega varjupaiga palumine ei ole kuritegu või ebaseaduslik asi seda kaitseb Genfi konventsioon ja ka Euroopa õigustik. aga te teate, et poliitiline kliima ei ole täna väga vastuvõtlik, aga kui me kõige hädalisemaid ei suuda ikkagi aidata, kes meie naabruses on, siis Euroopa Liidul ei ole ka väga palju, millega kiidelda. praegu meil on need intsidendid, need eh, hirmsad surmajuhtumid Farmakoniisis, see on väga traagiline ja need süüdistused on väga-väga tõsised ning ma loodan, et see uurimine toimub väga kiiresti ja toimub äh, erapooletult, et saaks selgeks see, mis sellel väga hirmsal ööl juhtus. suur tänu. suur tänu, Cecilia. nüüd lõpetab arutelu nõukogu nimel minister Venizelos. palun, teil on sõna. suur tänu, härra juhataja. lubage et ütlen teile, auväärt parlamendiliikmed, et oma pikas parlamendiliikme karjääris olen kahjuks sagedasti võtnud osa aruteludest siis liikmesriigi parlamendis, Kreeka parlamendis, kus on arutatud elu ja surma küsimis, küsimusi, inimlike draamade küsimusi. aga neid kasutatakse väga sageli ka poliitiliste eesmärkide saavutamiseks lubage, äh, et kinnitan teile, et ma tunnen samamoodi nagu teie, kui me räägime inimelude austamisest ja spontaansed emotsionaalsed reaktsioonid mis tahes surmaga juhtuvad, lõppevatele öö, äh, sündmustele, süüta inimeste, naiste ja laste öö, äh, surmale. ja me ei taha, et et me juba ette ära otsustaksime, mismoodi see uurimine lõpeb, aga teie ka ei peaks seda tegema, kui on tegemist demokraatliku parlamentaarse aruteluga. me oleme veendunud ja usaldame täielikult, et uurimine saab olema äh, sõltumatu, mida prokurör läbi viib, sest Kreekas on prokuratuur sõltumatu. Neil ei ole mingeid sidemeid täitevvõimuga. kõiki intsidente uuritakse ja seadus täidetakse täiel määral. seda tahaksin rõhutada. ning Euroopa ministrite nõukogu poolt öeldu ja see, mida ma ütlesin siin eesistujana, seda ma pea, ütlen ka Kreeka ministrina ja, ja seda ütlesid ka minu kolleegid Kreeka valitsuses paar päeva pärast äh, tragöödiat äh,. proua Malmström rääkis minister Varvitsiotisega, samuti äh, proua äh,, volinik on samuti teadlik nende arvamusest. jah, on ilmselge, et pagulased, sisserändajad ei saa olla ühe või teise klassi kodanikud või isikud. mitte kedagi ei tohi niimoodi kategoriseerida. inimelu väärtus on ikka seesama. see on põhiline põhimõte, et kõik inimesed on võrdsed, sest inimest olemus on see. ja see puudutab kõiki meid, sealhulgas ka öö, sisserändajaid. Kreeka minister öö, merendusminister Varvit-, Varvitsiotis on juba saatnud kirja Äh, Euroopa Nõukogu inimõiguste volinikule ja seal on öeldud, et ta on valmis tegema täies, täielikult koostööd ka Euroopa Nõukoguga. ma kohtusin täna hommikul Euroopa Nõukogu peasekretäriga ja arutasime ka seda, kuidas me konkreetselt saame koostööd teha selles küsimuses, pidades silmas kõikide äh, ka selle voliniku Äh, pädevust. proua Malmström oma kõne alguses tegi väga olulise vahe sisse, ta ütles, et piiride kontrollimise operatsioonid peavad selgelt eristuma nendest operatsioonidest, mis on päästeoperatsioonid ja Frankoniisi äh,, Farmakoniisi operatsioon oli just nimelt päästeoperatsioon. see käib Chicago ja Hamburgi konventsioonide alla see oli siis otsingu- ja päästeoperatsioon. meil on palju kogemusi Kreekas selliste operatsioonidega, sellepärast et see on seotud ka meie liik-, riikliku suveräänsusega, meie piiride kaitsega, aga ka inimõigustega ning ma olen täitsa nõus, merele tagasaatmist olla, tagasisaatmist olla ei toha, tohi, välja arvatud juhul, kui on olemas tagasivõtulepingud, mis meil seda võimaldavad. aga teisalt, kui Euroopa Liit Äh, Frontex ja komisjoni kaudu ei suuda või e, ei suuda kontrollida neid, kes kasutavad sellisel viisil ära äh, inimeste vaesust ja viletsust, siis me kunagi ei saavuta mingisuguseid tulemusi. Äh, me peame vaatama läbi kõik varjupaigataotlused Äh, seal, kust need laevad lähtusid. austades täielikult muidugi neid reisijaid, võib ju olla nii, et Euroopa Liidu missioonid lähevad Egiptuse, Liibüa, Türgi rannikule, seda me võiksime teha, kui me tahame luua uue põlvkonna mehhanisme ja instrumente ning need meetmeid ei peaks toimima siis meie piiridel, vaid teisel pool, teisel pool merepiiridel ja maapiiridel. ja seda arutelu me peaksime pidama, kui me tahame sellist integreeritud poliitikat rändevoogude haldamiseks. muidu aga jätkub see pidev ebavõrdsus lõunapoolsete riikide, Vahemereäärsete riikide äh, Äh, vahel, välispiiridega liikmesriikide vahel, kes peavad tuhandeid kilomeetreid äh, rannajoont valvama või siis ka sisemaale jäävaid, äh, jäävate riikide vahel, kellel pole mingeid niisuguseid probleeme. me räägime siin solidaarsusest, õiglasest ja mõistlikust koorma jaotamisest, aga tegelikult on see olukord täiesti ebavõrdne. ma arvan, me oleme kõik ju siin siirad, ütleme otse välja, mida me mõtleme ja kui asi nõnda on, siis on sellest arutelust ka abi selleks, et hoolitseda selle eest, et me õig-, hindame täi-, austame inim-, inimelusid ja inimõigusi ja suudame reageerida nendele olukordadele. igaüks vastutab oma poliitilise äh, joone eest. poliitikuna on mul muidugi olnud palju poliitilist vastutust äh, isegi äh, ka paljude teiste kolleegidega suhtes siin saalis. suur tänu! aitäh, härra Venizelos! Ähm, selle nõukogu nimel tehtud sõnavõtuga lõpetame selle päevakorrapunkti arutelu ning läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on ühine arutelu edu aru, aruanded Balkani riikides. alustame